daamid ja härrad, meie arutelud jätkavad, juba on olemas ka eilse istungi päevakord, kas on kellelgi kommentaare selle kohta? paistab, et ei ole. seega siis on protokoll vastu võetud. päevakord näeb nüüd ette, et meil on praegu infotund komisjoni presidendi osavõtul. Te muidugi teate, millised on reeglid esimese eh, poole tunni jooksul ei